kõigepealt proua Kaufmanni raport, mis puudutab õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi ehk REFIT programmi ja annaksin raportöörile sõna neljaks minutiks. lugupeetud president, aitäh. lugupeetud kolleegid tegemist on algatusraportiga, mille aluseks on kahe tuhande neljateistkümnenda aasta komisjoni teatis, mis puudutab õigusloome kvaliteeti ja tulesmikluse programmi ehk lühidalt siis Refiti programmi. Äh, sellest äh, teatisest on juba kahjuks üsna palju aega mööda läinud. Äh, Refitist kõneldi juba aastal kaks tuhat kaksteist. möödunud ametiajal esitas komisjon tegevuskava paremaks õigusloomeks ja sõlmiti ka uus institutsioonide vaheline kokkulepe parlamendikomisjoni ja nõukogu vahel. Refiti programm on kesksel kohal komisjoni töös ning see mõjutab ka institutsioonide koostööd seadusloome vallas ja minu arvates on ülim aeg, et meie koda selle programmi osas lõpuks seisukoha võtaks. tahaksin juhtida tähelepanu mõningatele raporti aspektidele, mida õiguskomisjon suure häälteenamusega vastu võttis. väga hea on, et komisjoni asepresident Franz Timmermans on selle asjaga tegelenud, tegemist on tugeva poliitilise signaaliga Euroopa Liidu kodanikele Eh, kelle arvates meie Euroopa Liit on liiga bürokraatlik, kodanikud ootavad täiesti õigustatult, et midagi muutuks. Eh, selles raportis rõhutatakse täiesti õigesti, et parum õigusloome eh, ei tähenda mitte seda, et Euroopa Liidus oleks rohkem või vähem seadusi, otsustavaks on nende seaduste kvaliteet. ning tahaksin teile meelde tuletada, et Euroopas on äh, kakskümmend kaheksa liikmesriiki ja nemad seadavad kõik reegleid ja see suurendab äh, bürokraatiat. Äh, dialoog kodanikega, sotsiaalpartneritega, sidusrühmadega ja kodanike ühiskonnaga aitab kaasa sellele, et Euroopa Liidu õigusloome oleks läbipaistev, sihipärane ja sidus komisjon konsultatsioonide käimas peab arvestama kõikide huvirühmade vajadustega. tasakaalustatus ja läbipaistvus on samuti vajalik, kui me räägime erinevatest kommentaaridest näiteks komisjoni veebilehel, kus kodanikel on võimalus oma arvamust avaldada ja samuti Refiti platvorm, mille läbi seda kõike kontrollitakse. komisjon Äh, võiks olla te, äh, võib teadmiseks võtta, et parlament kindlasti äh, kavatseb seda protsessi väga tähelepanelikult jälgida. minu raport rõhutab seda, et mõjuhinnangul on samuti seadusandluses väga oluline roll meie arvates äh, on sellel teemal vaja väga põhjalikke arutelusid. raportis ütleme ka selgelt välja, aga et komisjoni, uus komisjon, äh, mis puudutab õigusloomet, äh, ei saa teha mingeid siduvaid otsuseid. komisjon peab ka tulevikus jääma täidesaatvaks or organiks Äh, komisjon peab otsustama ja komisjon peab kandma ka vastutust. Äh, mõjuhinnangud äh, ei ole asenduseks poliitilistele hinnangutele ja mis puudutab sotsiaalpartnereid, see puudutab loomulikult kõiki teisi. jah, siin tuleb pöörata tähelepanu halduskoormuse vähendamisele iseäranis väikestele keskmise suurusega ettevõtetele ja ka selles valdkonnas on Euroopa Liidus olemas ka äh, häid saavutusi ning raport teeb ettepaneku, et halduskoormuse äh, vähendamine VKE-de osas ei tohi aga viia selleni, et töövõtjate õigusi hakatakse õõnestama Eh, või et Euroopa Liidu ühisturul tekib killustatus. Eh, lugupeetud president, kallid kolleegid, lõpetuseks eh, parlament jälgib Refiti teemat ka edaspidi suure tähelepanuga ning mina tahaksin tänada kõiki kolleege väga hea koostöö eest ja tahaksin ka kogu õiguskomisjoni tänada ja loomulikult tahaksin tänada variraportööre, aitäh! aitäh! see oli lühike ülevaade ja see tähendab, et nüüd alustame kohe vaba mikrofoni äh, vooruga ja Angeelika Niibler on esimene, kes on sõna. lugupeetud kolleegid, lugupeetud raportöör, äh, tahaksin äh, kõnelda lühidalt Refiti programmist, mis minu arvates on hea programm, seda tuleb tervitada, et komisjon on teinud, võtnud ka konkreetseid ettepanekuid tagasi ja seda saab ainult toetada Äh, ma oleksin äh, ühest asjast, äh, tahaksin roh rohkem rääkida, see on mõjuhinnang. me oleme parlamentides juba palju aastaid kõnelenud sellele, et me peaksime hindama kõigi vastu võetud õigusaktide mõju ja ma arvan, et selles valgas oleks komisjonil vaja veel rohkem julgust, rohkem ambitsioone on olemas reguleerimise kontrollikomisjon ja meie oma äh, fraktsioonis oleme otsustanud, et et meil oleks vaja sellist kontrollinõukogu nagu paljudes liikmesriikides on, see on olemas Saksamaal, Suurbritannias, Hollandis, seal asi toimib. ja see, mis te praegu selle reguleerimiskontrolli komisjoniga teete, on tegelikult samm tagasi, nii et, et ma arvan, äh, te võiksite olla julgemad, aitäh. aitäh, lugupeetud äh, proua Niibler. ja nüüd kolleeg Nigrescu, palun suur aitäh, president, kõigepealt tahaksin tänada raportööri selle dokumendi e-, esitamise eest. Refit on tõepoolest vajalik, sellepärast et me peame suurendama läbipaistvust otsuste langetamise protsessis esimesele komisjoni asepresidendile on antud vastutus selle küsimuse eest ja see on loomulikult reaktsiooniks Euroopa Parlamendi nõugust, nõudmistele. Äh, seistes silmitsi kasvava bürokraatiaga äh, peame me tugevdama kodanikega peetavat dialoogi, me peame tugevdama regioonide komitee äh, ja majandus- ja sotsiaalkomitee rolli. ja neid ka raportis mainitakse. mina tervitan seda, et laien-, äh, pikendatakse kaheteistkümnele nädalale avalikkusega konsulteerimise perioodi nii äh, seaduste väljatöötamise ajal kui ka pärast. kui me tahame, et meil oleks head seadused, peab hoolitsema selle eest, et liikmesriigid seadused ka ellu rakendavad ja kodanikud saavad neist aru ja neid heaks kiidavad. aitäh! aitäh, härra Negrescu ja nüüd härra Notis Marias üheks minutiks, palun. aitäh Euroopa institutsioonide õppejõuna Kreetal eh, olen alati rõhutanud seda, kuivõrd oluline on komisjoni töö. loomulikult on komisjonil need vahendid, mis võimaldavad siis meiepoolse õigusloome tõhusaks muuta, aga neid vahendeid tuleb paras, parandada. komisjon on oma tööd eh, teinud, näiteks vaadake, mis Kreekas troika võimu ajal on tehtud Äh, siin on kaalul olnud hoopis teised huvid, võlausaldajate huvid. Äh, viimastel kuudel on Troika avaldanud äh, survet teatud küsimustes, näiteks pensioniküsimustes, samuti nõudnud töötajate toetuste kärpimist. kas see on Euroopa Komisjoni pädevuses, mina niimoodi ei leia ja sama puudutab ka maksupoliitikat, mida Kreekale peale surutakse. niisiis, Troika liikmena te tegelete väljaspool oma volitusi, aitäh. ja nüüd härra Jakovtšitš üheks minutiks, palun. suur aitäh, lugupeetud president. Euroopa Liit äh, on liiga bürokraatlik. härra Timmermans, Euroopa Komisjoni asepresident Äh, on sellest korduvalt kõnelnud. aga mida me tegelikult teeme selleks, et menetlusi lihtsustada ja selleks, et äh, meil oleks selgus äh, õigusloome vallas, et asjad oleksid kodanikele selged, iseäranis neile, kes on Euroopa Liidu klientideks. ma pean siin silmas paljusid VKE-sid ning Äh, kuidas on, kuidas on lugu erinevate rahastusallikatega Euroopa Liidust? on äh, äh, väga palju erinevaid reegleid ja määrusi, osalt on need vajalikud, aga need ei ole selged neile inimestele, kes neid kasutavad ja seetõttu tuleb neid lihtsustada. ja nüüd järgmine sõnasoovija, aitäh rehvid töötati välja kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. see programm näeb ette ligemale kakssada meedet ja aitab ettevõtetel raha säästa aga siin ei käsitleta üsna mitmeid olulisi asju. seisukohad on ju lihtsad, aga kuuskümmend viis põhidokumenti on Refiti programmiga seotud kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta komisjoni töökava sisaldab nelikümmend Refiti algatust, aga üsna vähesed neist on seotud halduskoormuse vähendamisega. samas regionaalsed investeeringud Euroopa Liidu eelarvesse kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend on üle kahesaja viiekümne miljardi euro ja miljardid eurod lähevad lihtsalt bürokraatia nahka novembris kaks tuhat viisteist üheksakümmend kaks äh, selle koja saadikud hääletasid resolutsiooni poolt, mis nägi ette bürokraatia vähendamist, aga resolutsioonis nendest prioriteetidest ei äh, räägita, mina toetan komisjoni algatust, aga kui asjad ei lähe nii nagu plaanis, siis äh, peaksime tegutsema konkreetsemalt, kõnelejal võetakse mikrofon ära ja nüüd saab sõna komisjoni nimel proua Jourova, palun. lugupeetud president, lugupeetud parlamendisaadikud, tahaksin tänada proua Kaufmanit rehviti teemalise raporti eest. raporti järeldused on toetuseks komisjoni tööle selles valdkonnas ja minule isiklikult Euroopa Liidu seaduste tõhusamaks muutmine, kulude vähendamine, mis kaasnevad seaduste kohaldamisega ja koostöö liikmesriikidega eh, seaduste heaks eh, rakendamiseks on ülesanne, millega peavad tegelema kõik Euroopa institutsioonid. meie edu selles valdkonnas annab positiivse panuse majanduskasvu ja töökohtade loomisse ja aitab võidelda väsimusega, mis inimestel Euroopa Liidu suhtes on ja sellega me oleme sageli silmitsi eh, institutsioonide vaheline kokkulepe parema õigusloome vallas ähm, äh, kajastab kõike seda ja see kokkulepe kiideti heaks kaheksandal märtsil. see raport, mida me täna arutame, on äh, varasemast ajast kui see kokkulepe, nii et, et paljud probleemid, millele siin tähelepanu juhitakse, on tegelikult juba lahendatud. komisjon võttis äh, parema õigusloome Äh, paketi vastu üheksateistkümnendal mail tuhat, äh, kaks tuhat viisteist, me tahame tagada parema reguleeriva keskkonna ettevõtetele ja ka teistele sidusrühmadele. see pakett sisaldas mitmeid meetmeid, nagu näiteks äh, uus regulatiivne järelevalvenõukogu, mis on loodud ja pooled selle liikmed on komisjoni välised inimesed ning selle eh, nõukogu eh, õigusi on laiendatud eh, näiteks ka järelhindamisele. kõikehõlmavad suunised ja vahendid, mis puudutavad paremat õigusloomet, kogu poliitikatsüklis on välja töötatud planeerimistsüklis, mõjuhinnangus, õigusaktide koostamisel, kohaldamisel, kontrollil ja hindamisel ja samuti sidusrühmadega konsulteerimine. on äärmiselt oluline, et sellised integreeritud suunised komisjoni poolt on ette valmistatud. uus Refiti platvorm on samuti loodud ja jaanuaris toimus esimene kohtumine ning ma loodan, et esimesed tulemused on võimalik esitada juba suveks. meie uus institutsioonide vaheline kokkulepe parema õigusloome osas sisaldab tervet rida olulisi saavutusi. Äh, mis puudutab rakendusakte ja delegeeritud akte, siis äh, välja pakutud lähenemine peaks äh, kindlustama ja hõlbustama tulevasi arutelusid kaasseadusandjate vahel. komisjon tagab ka suurema läbipaistvuse, võimaldades sidusrühmadel näha delegeeritud aktide teksti ja rakendusaktide teksti, enne kui see tekst vastu võetakse Äh, mis puudutab iga-aastast ja mitmeaastast programmeerimist, siis institutsioonide vaheline kokkulepe näeb ette tõhusa koostöö institutsioonide vahel prioriteetide seadmiseks äh, iga-aastase ja mitmeaastase äh, programmeerimise vahel ning äh, õigusloome jaoks prioriteetsete teemade kindlaksmääramisel. mis puudutab nüüd äh, Refit programmi, siis iga uus äh, seadus sätestab ka selle, kuidas seda seadust kontrollitakse ja hinnatakse tulevikus, et saaks toimida, kas seadus toimib nii, nagu ette nähtud. Refiti programm mängib keskset rolli ka olemasolevate õigusaktide lihtsustamisel ning mittevajaliku äh, halduskoormuse vähendamisel samas äh, ei nõrgenda see aga meie olulisi keskkonna või ühiskonnaalaseid eesmärke. läbipaistvusest. mõningatel juhtudel äh, tehes koostööd teiste institutsioonidega ühiste infotehnoloogia platvormide loomiseks delegeeritud aktidele ja võib-olla hiljem ka kaasotsustamismenetluse jaoks on midagi, mis aitab äh, avada meie otsuste langetamist ka avalikkusele ja pärast ametlikku vastuvõtmist alustab komisjon kohe koostööd parlamendi ja nõukoguga selleks, et tagada selle kokkuleppe õigeajaline ja tõhus ellurakendamine, nii et, et ühiselt saaksime hakata koostama kodanike jaoks veelgi paremaid seadusi, aitäh! aitäh, lugupeetud volinik ja seega on selle päevakorrapunkti arutelu lõppenud lõppenud ja homme hääletame ja nüüd äh, äh, kas teil on protseduuriline küsimus? jah. ma tahaksin esitada kaebuse oma fraktsiooni diskrimineerimise kohta meie tahaksime esitada tahtsime täna pärastlõunal esitada kahte sinise kaardi küsimust ja meie küsimusi ignoreeriti ja selle, äh, selle arutelu käigus meile sõna ka ei antud. lugupeetud äh, kolleeg, äh, ma näen üheksat, kümmet, mõnikord viiteist vaba mikrofoni vooru sõnasoovi ja ma pean, ma ei saa arvestada kõigi fraktsioonidega, mõnikord annan suurtele fraktsioonidele, kahele inimesele võimaluse sõna võtta, väikestele mitte, mõnikord ei anna sõna oma fraktsioonile ka. see ei ole diskrimineerimine ja nüüd jõuame siis äh,